nüüd saanud fraktsioonilise kuuluvuseta liige alates kahekümne kolmandast juunist kaks tuhat kümme. madalmaade äh, pädevad ametkonnad on äh, teatanud mulle, et äh, härra Pontes asemele on tulnud härra Hartong ning äh, Äh, proua Hennis Plaschardi asemele on tulnud härra, äh, härra Mulder alates kahekümne teisest juunist kaks tuhat kümme. ma tervitan uute, äh, kahte uute kolleegi meie ridades. suur tänu. vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artikli kolmele lõigule kaks kuni Äh, nimetatud kolleegide volitusi kontrollitakse ja võimalike vaidluste osas otsust pole langutatud, osalevad nimetatud kolleegid täievoliliselt Euroopa Parlamendi kõikide organite töös, eeldusel, et nad on eelnevalt allkirjastanud kirjaliku deklaratsiooni, et neil pole ametikohti, mis pole kooskõlas Euroopa Parlamendi liikme statuudiga fraktsioonilise kuuluvuseta liikmed